Il Presidente. Allora. Care colleghe e cari... kallid kolleegid, tere õhtust kõigile. alustame siis äh, parlamendi täiskoguga, mis neljapäeval, kahekümne teisel novembril katkes, nüüd meil on